niisiis, lubage veel kord tervitada meie seas ÜRO Süüria erisaadikut Staffan de Misturat. härra de Mistura võttis amet, käis juba meie komisjoni ees veebruaris kaks tuhat viisteist, kui ma ei eksi. ja härra O'Brien tere tulemast ka teile, teie olete siis ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja ühtlasi hädaabi koordinaator. ja ma arvan, et on täiesti mõistlik, et äh, härrased on siin koos äh, meie ees, sest et äh, teemad on omavahel seotud. viimastel tundidel, päevadel on Aleppos arengud näidanud seda, kui traagilise pöörde on sündmused võtnud ja härra Demistura, küsimus ka teile, kas te üldse näete, et on võimalik äh, seal rahuprotsess veel või on Venemaa ja Assad otsustanud selle asja äh, sõjaväega lahendada? ja millised äh, tulemused sellele, tulemused või mõjud sellel võiksid olla riigi kooshoidmise eesmärgil. olukord ei muutu paremaks ja probleem ei muutu kergemaks. humanitaarolukord, pagulased, ÜRO ja Euroopa Liit, jumal tänatud, vähemalt selles küsimuses teevad Süürias ja Iraagis väga tihedalt koostööd Türgis, Liibanonis, Jordaanias. Euroopa Liit, kui me vaatame, kuidas me oleme valmistunud äh, abi saatmiseks äh, Alepposse, kui see oleks üldse võimalik poliitiliselt. Äh, konvoid on valmis, äh, siis me näeme, et, et üksinda me seda tööd kindlasti teha ei saaks, ilma ÜRO-ta ei ole võimalik asja kontrolli alla saada. ja ma arvan, et me täna võib-olla räägime isegi natukene laiemalt sellest teemast, minu meelest on täiesti selge, pärast liikmesriikide poolseid vigu pärast seda, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, rahaliste vahendite andmist ja sellega tehtud vigu, näitab seda, et sellised olukorrad on tegelikult lahendatavad ainult äh, multilateraalsel tasemel ja mitte ei tohiks läheneda niimoodi, nagu me tegime seda alles veel hiljuti, et liikmesriigid äh, tegutsevad omapäi. see ei aita kaasa ei rahuprotsessile ega ka humanitaarabi tagamisele nii et äh, oluline on ka see, et meie delegatsioon, kes käis siit kojast äh, visiidil Antonin Guterrese juures, tulevane ÜRO peasekretär, ja ta on olnud äh, siin meie ees juba kord varem oma endises ametis ja, ja paar nädalat tagasi pidas ta väga pika kõne New Yorgis ja eelmisel nädalal ta ütles, et ta on valmis tulema ka meie komisjoni ette. ja nagu ma aru saan, on juba järgmiseks aastaks äh, mõned kuupäevad ka välja voli-, valitud, et me saaksime temaga siis arutelusid pidada. ja seega tõesti mind huvitab väga see, kuidas teie kirjeldate praegust olukorda ja mida oleks võimalik teha. kõigepealt annaksin sõna härra Staffan de Misturale ja siis saab sõna härra Stephen O'Brien suur tänu, härra Brock, äh, suur tänu! kui lubate, äh, vahetaksin äh, keelt ja räägiksin inglise keeles. vastuseid võin anda prantsuse, itaalia, rootsi või, või inglise keeles. härra Brock ütleb, et ärge nüüd siin mind kadedaks ajage. aga härra kõneleja jätkab siis inglise keeles. jah äh,, aasta tagasi umbes ähm, käisin teie ees ja kirjutasin teile, kuivõrd äh, te olete väga suur ÜRO toetaja ja arvestades seda, mis toimub Aleppos ja Aleppos ma kindlasti kohe räägin, olen ma teile võlgu selle, et äh, rääkida natukene nendest erinevatest stsenaariumitest, ähm, mida me oleme kaalunud, see võib olla suunaandlaks teile ja ka meile, et mida teha järgnevates faasides nüüd pärast siis Aleppo äh, sündmuseid, härra esimees täiesti õigesti esitas küsimuse, et millis võiks siis saada pärast seda, kui sõjaline tegevus seal hoogustub. ja peame rääkima ka uutest üleminekumeetmetest, mis on meie ees ja nimelt on tulemas uus äh, president Ameerika Ühendriikides ja meil uus peasekretär. aga rääkigem siis nendest stsenaariumidest, sellest võib olla kasu, sest et ÜRO ei ole jäänud passiivseks äh, paljuski tänu abile Äh, aga tulemused on olnud äh, suhteliselt kesised. mina alustasin oma ametis kakskümmend kuus äh, kuud tagasi, vahetult pärast Genfi teist kohtumist ja üldine masendus valitses. ja küsimus toona oli selles, et kuidas Süüria teema hoida päevakorras. toona oli selline tunne, et mitte keegi ei olnud huvitatud poliitilistest lahendutest, kuigi kõik sellest rääkisid muuseas, tegemist on mantraga, mida kuni eilseni konkreetselt äh, kogu aeg kasutati. praegu on selline seisukoht, et kuigi kõik väidavad ja teevad seda ilmselt ka tulevikus poliitilise konkre-, äh, korrektsuse pärast, et võimalik on ainult poliitiline lahendus, näeme me paralleelselt seda, et äh, sõjaline tegevus on hoogustunud ja see pannakse siis ühte paketti ilmselt poliitilise raamistikuga kahjuks on arengud olnud äh, sellised äh, viimastel aastatel ka paljude teiste konfliktide puhul. aga kindlasti oleme me näinud suurt narratiivi nihet, aga vaadakem korraks tagasi minevikku, kakskümmend kuus kuud tagasi. Ehm, toona ei olnud mingisugust lootust, ainult üks väike lootuse kiir minul hinges. ma ütlesin, et võib-olla mina omalt poolt ehm, saan tuua ühe äh, uue asja sisse ja iga kriis pakub võimaluse ja mida mina nägin võimalusena Daeshi jube organisatsioon, me nimetame seda Daeshiks või ISISeks siis, kes on ohuks kõigile. ja kõik, kes tahavad eh, Süüria probleemi lahendada, võiksid koonduda selleks, et eh, kontrolli alla saada ühtne vaenlane Daesh. aga daamid ja härrad, ma eksisin. kõik eh, ajasid ikka oma juttu edasi, samas mõnikord lisaks siis sellele võitlesid ka Daeshiga siin mööda minnes ja siis tekkiski küsimus, et kuidas vältida äh, seda äh, suurt ohtu, mis äh, Süüria kohal lasus, et sellest saab nagu Somaalia, kõik unustavad ta ära. statistiline ebamugav öö, märk, kakssada tuhat inimest öö, surnud, sajad tuhanded inimesed haavatud, pagulased, mõju naaberriikidele ja nii edasi, nii et küsimus oli see, kuidas hoida Süüria radali, radaril ja siit eh, tõusiski Aleppo esile ja paradoksaalsel kombel lõpetame jälle Aleppoga, sest lõppkokkuvõttes on Aleppol väga oluline poliitiline, kultuuriline ja emotsionaalne mõju. ka sellest strateegiast ei olnud kasu, sest toona oli Aleppo kus küll eh, vaenutegevust vähem, aga keegi tegelikult ei uskunud, et nad võiksid võita. opositsioon oli seal võimul, isegi Assad ei aidanud, ta pommitas Aleppo ümber, aga kompromissi ei olnud võimalik sõlmida Assadiga, sest et opositsioon ka arvas, et aeg ei ole õige. ja siis tuli uus algatus. hakkasime rääkima sellest, et tuleks ühendust võtta süürlastega, sest kõik ütlevad ju seda, et äh, et tegemist on poliitilise protsessiga Süürias, mille eest süürlased peaksid äh, vastutama ja me kuts-, kutsusime Genfi kõikide osapoolte esindajad, kõik, kes olid Süürias tegevad, vabaühendused, kodanikuühenduse organisatsioonid, nagu te teate, nendel praegu ei ole üldsegi Süürias mingisugust kõlapinda naisorganisatsioonid olid esindajad ja see on minu jaoks esialgu e, isiklikult olnud väga suur prioriteet, sest nendel on tohutu suur suutlikkus e, konstruktiivsemalt asju lahendada kui mehed, kes on lahingutandril. nii et Genfi konsultatsioonide protsess, aga me ei saavutanud kriitilist massi. nimelt e, huvi ei näidanud riigid üles, et näha Süürias ühtset probleemi ja paralleel- ja ühe korraga sattusid kokku kolm asja, ajaloos tihti see nii on. kõigepealt üks asi, millega te olete väga hästi kursis, pagulaskriis järsku tundus äh, Euroopale, et äh, neid ründab uus kriis ja tekitas kõikides peaministrites järsku huvi. mitte ainult arenguministrid ei olnud enam huvitatud, sest et Euroopa lõi kõikuma see on Euroopat stabiliseerinud, selge, on destabiliseerinud parlamendid ja isegi valitsused ja lisaks sellele oli see suur logistiline ja humanitaarprobleem. teine asi, mis leidis aset samal ajal, selles osas lähevad arvamused lahku, aga selge see on see, et äh, see asju oluliselt muutis, nimelt Venemaa sõjaline sekkumine ja kolmas asi, mis oli kõigile juba ammu teada, kuid äh, mis äh, kiiremini hakkas maad võtma, nimelt Daesh. Daesh on nagu ebola, äh, kasutab ära nõrga organismi ja ründab ja me oleme näinud traagilisi rünnakuid ka Euroopas, mida nad paralleelselt on siis korda saatnud. ja see oli see külm dušš, see hetk, kus kõik riigid ja eriti Venemaa ja Ameerika üles ärkasid. Venemaa teadis, et nendel on vaja äh, tagasitõmbamise poliitikat mingiks hetkeks ja Ameerika hakkas siis huvi tundma, aktiivset huvi tundma selleks, et tagada poliitiline kaasatus, nad ei olnud huvitatud mingisugusest sõjalisest sekkumisest. ja, ja lisaks äh, sellele ja, ja John Kerry, kes on üritanud leida tõesti kõiki vahendeid kasutades mingisugune humanitaarolukorra paranemine selle ka-, nende asjade kombinatsioon tõi kaasa väga tõsised ja olulised sündmused. kõigepealt meil on nüüd kontaktgrupp, kaks rakkerühm, üks humanitaarabi äh, küsimustes ja teine vaenutegevuse peatamise eesmärgidel loodud äh, rakkerühm. lisaks sellele üsna eba tavapärane Genfi jaoks operatiivkeskus, kus me teeme kokku Venemaa ja äh, Ameerika sõjaväe eh, varem kunagi polnud koos relvarahust niimoodi räägitud. kahekümne eh, kuuendal veebruaril relvarahu kuul-, kuulutati välja, neli kuud see kestis, üheksakümmend kuus erinevat eh, sõjalist gruppi on kaasatud ja see on üsna suur asi, et nad nii kaua suutsid seda vaherahu hoida. kui ameeriklased ja Venemaa kokku leppisid, siis kõik nii Assad kui ka kõik grupeeringud äh, rahunesid maha. no kolm kuud see kestis ja siis läks asi jälle kuumaks, sest Süüria valitsus leidis, et äh, võit ei ole käes ja al-Nusra, tegemist on terroristliku võitlejate grupiga, ei olnud samuti absoluutselt huvitatud vaenutegevuse peatamisest. ja see tähendas seda, et kogu see vaherahu varises kokku aga selle kolme kuu jooksul, kui see siiski püsis, õnnestus üksteist tuhat inimelu ko-, öö, päästa ja meil õnnestus üks koma kahe miljoni inimeseni jõuda vallutatud aladel asuvate inimesteni. muuseas, täiesti keskaja vahendeid kasutades olid need inimesed ümber piiratud ja allutatud nii Daeshi kui ka äh, Äh, valitsusjõudude poolt. ja siis olukord jällegi halvenes ja, ja jõudsime sellesse punkti, kus me oleme põhimõtteliselt ka praegu. üheksandal septembril äh, üritasime Genfis äh, veel kord, Sergei Lavrov ja John Kerry olid koos ja mina ka ise südaööni rääkisime ühest väga huvitavast ettepanekust, millest ma täna võin rääkida, sest et see ei ole veel hinge heitnud, kuid kaks asja hakkasid, saboteerisid. kõigepealt lahingutegevuse peatamine just nimelt Aleppos ja Al-Nusra eraldamine. me tahtsime leida viisi, kuidas Al-Nusra teistest gruppidest eris äh,, ehm, eraldi hoida äh,. tegemist on tegelikult Daeshiga, vahet, teate, see on samamoodi nagu tubakaga äh,. sigaretipakil, ükskõik mis nimi see on, sigaret on ta ikka äh,. nii et on ka Al-Nusraga ja siis üks asi, mis minu jaoks oli väga oluline, nimelt äh, Süüria õhujõudude tegevuse lõpetamine, ei äh, mingisugust pommitamist enam ja tegelikult see plaan oli huvitav ja sellel olid äh, suured, äh, suur potentsiaal, sest see laskus väga paljudesse detailidesse, nii et ka minul tekkis suur lootus ja me olime valmis Süüria äh, läbirääkimised taaskäivitama, mida me juba kolm korda olime kokku kutsunud ilma igasuguse eduta, aga sest Süüria ütles, et me ei saa rääkida tulevusest põhiseadusest, me ei saa rääkida president Assaadi rollist ja teine pool ütles, et me oleme valmis, aga ainult siis, kui Assad lahkub areenilt, nii et kogu see asi jooks killus kinni just nendes punktides, aga mõlemad pooled arvasid jätkuvalt, et neil õnnestub äh, saavutada militaarmõttes äh, tugevam positsioon ja seega nad ei võtnudki üldse tõsiselt neid arutelusid kuid kaks asja muutsid äh, väljavaatet äh, selle üheksanda septembri kohtumise edukuse võimatuks. kõigepealt äh, USA õhujõudude rünnak ja suur nendepoolne eksimus, nimelt Süüria sõjaväebaasi rünnak, mida nad ka tunnistasid, ja siis rünnak, mille osas praegu veel uurimine käib, nimelt kus rünnati kahtekümmet meie sõprade äh, veokit, äh, kus meie näiteks nagu Punase Risti töötajad ja nii edasi hukkusid ja siis peatusid igasugused läbirääkimised. ja kuhu me oleme siis jõudnud täna? Äh, humanitaarolukorrast saate kohe ülevaate ja loomulikult ma ei saa eitada seda, et sõjaline tegevus on hoogustanud ja ma ei tea, kui kaua ida lepo vastu peab. viimase kohaselt on äh, sõjavägi järjest aktiivsem. mis nüüd minu meelest tuleks vaatluse alla võtta, on see, mis saab edasi. mis on selle tagajärjed? arvestades seda, et Ameerikas on tulemas uus president ja et äh, ÜRO-sse on tulemas uus peasekretär ja väga aktiivne peasekretär Antonio Guterres, äh, temast saab väga aktiivne peasekretär, ilmselt me teame, kui äh, va-, äh, kiiresti ta on valmis tegutsema. tema võtab siis üle esimesel jaanuaril ja Trump kahekümnendal jaanuaril ja küsimus on selles, mis siis potentsiaalselt võiks juhtuda, ma ei tea. sest et enne kahekümnendat jaanuarit või isegi enne esimest jaanuarit on kõik veel võimalik. kõigepealt Aleppo võib langeda ja siis võib äh, Süüria valitsus järsku otsustada, et vot nüüd öö, äh, lahing lõppenud, sõda läbi, nüüd me tahame ühte korralikku rahukonverentsi. ja härra Demistura, laske käia ja korraldage see. no kui see nii läheb, siis äh, tuleb ka see ette võtta. rahukonverentsiks on aga vaja kaasata kõik osapooled. ja teiseks peab äh, olema äh, tagatud ka see, et äh, kõik toetaksid resolutsiooni kaks, kaks tuhat kakssada viiskümmend kaks. nimelt see on poliitilise võimu ülemineku ja võimu jagamise resolutsioon, kus on ette nähtud siis tõsi, tõsiseltvõetav võimu üleminek. ja nüüd järgmine punkt presidendiks valitud härra Trump, me ei tea, mida ta kavatseb ette võtta, teie ka ei tea, me ei tea isegi, kes, kellest saab välisminister, aga mõned avaldused on ta teinud ja nende avalduste põhjal on meil natukene aimu selle kohta, et ta ilmselt kavatseb äh, Daeshi võtta endale prioriteediks number üks. ja ma arvan, et mitte keegi siin kojas või Brüsseli tänavatel, aga ka Pariisis ja mujal Äh, oleks sellele vastu. Äh, mina ka nõustun sellega, kui inimestega rääkida, siis inimesed ütlevad, tavalised inimesed ütlevad, et meie prioriteet on, et sellised jubedad rünnakud nagu öö, äh, Brüsseli Saventini lennujaama rünnak enam ei korduks. ja seega on tõenäoline, et ta võib äh, teha koostööd Putiniga äh, selleks, et võidelda Daeshiga näiteks Moosulis äh, ja Rakas ja minu tagasihoidlik arvamus on, et ÜRO julgeolekuresolutsiooni alusel, kui seda tehakse, oleks see väga tähtis. aga lahingutegevus, kuidas hävitada Daesh, kui me tahame Daeshi üle võitu saavutada, siis see on ainus viis ja see on see sõnum, mida ma üritan äh, uuele Ameerika juhtkonnale edastada, aga loomulikult ka venelastele, on see, et see on võimalik ainult siis, kui äh, me loome Süürias uue kaasava valitsuse, sest Daesh taimelavaks on äh, erinevate Süüria kogukondade frustratsioon ja meeleheide selles osas, et neid pole kaasatud. näiteks Iraagis sunniidid tundsid ennast täiesti eemalehoituna ja seega nei-, nendele hakkas härra Sarkawi ähm, tollase Al-Qaeda esindaja äh, sõnad üsna südamelähedased tunduma. ja sellest hetkest, kui kõik äh, kaasati Iraagi valitsusstruktuuridesse, äh, loobusid kõik eh, tema toetamisest ja talle jäi ainult pisku toetajaskond. aga sellepärast kasvas sellest kõhus Daesh. Süürias on see veelgi olulisem, sest et enamus on sunniidid ja nad on ka tundnud ennast lahtilõigatuna nii et kõige olulisem on see, kui me tahame seljatada Daeshi ja see eesmärk on täiesti legitiimne, on meil vaja endiselt poliitilist kaasavat eh, lahendust Süüria jaoks ja sellepärast me peame sekkuma, vaatamata sellele, kas leitakse siis rahumeelne või äh, militaarne lahendus sellele konfliktile, suur tänu! suur tänu teile, härra Mistura, selle sõnavõtu eest ja loodame, et kokkuvõttes äh, on teie, osutub teie tegevus edukaks ja kuulame nüüd, mida äh, arvab tahtsin tervitada sinna äh, noori poliitikuid Iisraelist ja Palestiinast, kes külastavad Euroopa Parlamenti. ning sooviksin anda nüüd sõna härra Brennile. suur tänu, äh, lugupeetud välisasjade komisjoni esimees äh, ja lugupeetud arengukomisjoni esimees, suur tänu selle arutelu eest, mis äh, üritab teha kokkuvõtet praegustest olukorrast Süürias. eelkõige tahaksin äh, tänada ta teie väsimatu puhe, pühendumuse eest äh, leida lahendus Süüria rahvast tabanud tragöödiale. on suur rõõm ja au teie parlamendi poole pöörduda teie institutsioon, teie komisjonide esindajate ees rääkida ja mul on väga hea meel, et mul on äh, võimalus läbi teie rääkida viiesaja miljoni eurooplasega, keda te äh, esindate kahekümne kaheksas liikmesriigis. mina kui endine parlamendiliige ja minister äh, leian, et väga oluline on endise avaliku teenistaja esindajaga kohtuda selliste inimestega teie. peame suutma õigustada teie poolt äh, meile suunatud äh, vahendeid, mis tulevad teie rak-, maksumaksjate rahadest. Äh, on, on vähe, raske leida õigemat rahakasutust kui ähm, teiste inimeste aitamine. ma tahaks ju ise sama, kui olukord oleks vastupidine. tahaksin tänada kõike sel-, teid kõige sellest, mida teete süürlaste aitamiseks. pärast äh, juba kümmet, äh, ligi kümme aastat äh, kestnud mõttetut konflikti on Süüria rahvast tabanud kirjeldamatu vägivald, oleme näinud, kuidas Äh, pommitatakse haiglaid, äh, koole, äh, turgusid, samuti veevarustussüsteemi ja põgenikelaagreid üle terve riigi. pidevad õudsed pildid inimestest, keda, keda piinatakse, tapetakse, hukatakse, pommitatakse hommikust õhtuni igat sorti klasterpommid, keemiarelvid keemiarelvad, maadpommid, enesetapjate pommid, mürsud, samuti vägistamine, illegaalne kinnipidamine, lapssõdurid, värbamine, keskaegne piiramine, sajad tuhanded, kes on hukkunud ning üle miljoni vigastatud. oodatav eluiga Süürias on vähenenud üle kahekümne aasta üle poole elanikest on oma kodudest sunnud, sunnitud olnud äh, lahkuma, kuus pool miljonit neist oma riigisiseselt, lisaks äh, pool miljonit Palestiina pagulast, äh, üle viie miljoni süürlase on riigist lahkunud ning kolmkümmend ja pool miljonit inimest vajavad hädasti humanitaarabi. kaheksakümmend protsenti süürlastest elavad vaesuses ja üheksa miljonit süürlast elavad Ähm, ligipääsuta toiduainetele. kuskil pole see tragöödia hullem kui Aleppos, kus äh, in-, intensiivne sõjaline rünnak on tsiviilelanike jaoks katastroofiliste tagajärgedega. nagu olete enne seda kuulnud, äh, on äh, Aleppost saanud õuduse kõige <clears throat> õudsem punkt kogu maailmas. haiglas võib-olla enam ühtegi järele, et äh, neid, kes ellu on jäänud, ravida. kõik äh, haiglad on purustatud, äh, pommitatud tükkideks. Ähm, sajad inimesed hukkuvad või eh, lahingutes. ida, rünnakud idast ja pommid läänes sunnib ainult aina rohkem inimesi kodudest lahkuma, nende kodud hävitatud ja nad ei julge eh, ei julge, ei tea enam, kus ennast peita, sest ebakindlus on nii suur. üle saja tuhande lapse on äh, võl-, on lõksus äh, ida äh, Aleppos, seda seoses äh, Süüria valitsuse tema äh, liitlaste tegevusega. olen äh, ammu kutsunud üles selle konflikti põhjalikult sekkuma, kuid viimasel aastal oleme näinud seda, et rünnakuid aina tühe, eh, aina intensiivistatakse ja eelmisel aastal samal ajal oli ümber piiratud eh, üheksasada kolmkümmend tuhat inimest eh, ja pärast seda nelisada üheksakümmend kuus tuhat ja praegusel hetkel on üheksasada seitsekümmend neli tuhat ehk siis ligi miljon süürlast elavad praegu linnades, mis on ümber piiratud nagu ma ütlesin, eh, julgeolekunõukogule ei ole eh, selle ümberpiiramises midagi, eh, midagi kena ega leebet, neile inimestele keelatakse toitu, toiduaineid, arstimeid, need on sunnitud kas alla andma või põgenema. see on meelega kasutatud julmus, et, et mängida kaasa sõjalist ja majanduslikku mängu mille vastu tsiviilelanikel ei ole mitte midagi pakkuda ning äh, äh, selles on süüdi üks partei, mis peaks ometi kaitsma ja aitama oma kodanikke. see kõik peaks maailma oma südametunnistust mõjutama. rahvusvaheline kogukond peaks oma endale äh, silma vaatama, kus maailma üks vanemaid linnu hävitatakse, kus haiglate pommitamine on saanud uueks normaalsuseks, kus tuhanded lapsed äh, on peidus küll keldrites, sest kuhugi mujale pole enam minna. see on jälestusväärne. see on, äh, see on südametu äh, tapatalgu, äh, mis, mida viiakse eriti küüniliselt ellu. ja see kõik toimub meie enda nina all, sest väga vähe on rahvusvaheliselt, rahvusvahelisi uurijaid li-, lubatud see, mis toimub, on plekk meie südametunnistusel ja poliitika läbikukkumine kõigil tasanditel. nii et äh, lugupeetud äh, komisjonide esimehed, parlamendiliikmed, Süüria konflikt on näidanud meile inimkonna kõige hullemat külge ja mõnes mõttes on ta ka äh, parimat näidanud paljude inimeste juures. minu külaskäikudel Süüriasse ja mujale sellesse piirkonda olen rääkinud äh, mitmete süürlastega, kes hoolimata kõigest säilitanud lootusi, olen näinud, kui külalislahked on olnud perekonnad äh, Süürias, Türgis, Jordaanias, Egüpt-, Egiptuses ja mujal, kes on vastu võtnud pagulasperekondi. olen näinud, kui tublid on vabaühendused, rohujuureorganisatsioonid äh, Süürias. olen näinud tsiviilkaitsemeeskondi ning äh, koolide ja haiglate töötajad, kes elavad ja tihti ka surevad selleks, et aidata oma eh, kaaskodanikke. olen näinud tuhandeid ÜRO töötajaid, ka minu enda töötajaid ja humanitaartöötajaid koha peal, kes eh, on iga päev, iga hetk eh, ohus, et aidata süürlasi. ÜRO abiorganisatsioonid töötavad ööl ja päeval, et aidata Süüria konflikti ohvreid, seda Süürias kui ka väljaspool seda riiki hoolimata peaaegu võimatust olukorras on, oleme sel aastal üksi suutnud aidata viit koma kaheksat miljonit inimest, andes neile toidu ja muud abi. see abi eh, edastatakse regulaarse eh, programmide abil eh, taas läbi Damaskuse ning Türgi ja Jordaania. kuna piiriülesed operatsioonid algasid öö, kaks aastat tagasi ja sellest hetkest alates on on lähetanud praktiliselt neli konvoid nädalas, et aidata anda terviseabi, eh, vaktsineerida kaks miljonit inimest, samuti toiduabi osutada, osutada kolmele miljonile inimesele ja mitte toiduabi kolmele miljonile inimesele ja eh, hügieenitarbeid kahele ja poolele miljonile inimesele ning eh, abi on osutatud Hamas, Aleppos, Taras ja Jordaanias. E, võtke arvesse, et teie tahe ja vahendid on kaasa toonud suure humanitaarabi osutamise, mis on aidanud ja kaitsnud miljoneid, kuid see ei ole piisav, sest e, abivajajaid tuleb aina juurde. meie e jõupingutusi toetavad rahvusvahelised ja Süüria vabaühendused, kes toetavad veel miljoneid inimesi üle piiri. üritame jõuda inimesteni ka öö, äh, öö, äh, lennukite pealt abi heites. seda on toimunud sada kaheksakümne kolmel korral. kaks tuhat äh, tonni toiduabi on lennukitelt alla heidanud ÜRO on ka sada kuuskümmend korda eh, eh, humanitaarabi heitnud lennukitelt eh, teisel pool piiri. ja veel eile õhtul vaprad humanitaarabitöötajad ÜRO-st ja saarist edastasid kuuekümnele tuhandele inimesele abi neljas ümberpiiratud linnas kuuekümnele tuhandele inimesele. seda pärast äh, lugematuid äh, läbirääkimisi ning suurepärast koordineerimistööd, kus osalesid ÜRO meeskonnad Damaskuses, Genfis ja mujal. Äh, kangelaslik meeskond tuli tagasi pool üks öösel. see on üks väheseid häid uudiseid äh, Eh, praktiliselt iga päev toimuvate tagasisaatmiste eh, blokeeringute kõrval. iga kuu saadame oma konvoiplaanid Süüria valitsusele ja iga kord leiame uusi bürokraatlikke probleeme, millest tuleb mööda hiilida. hiliseid eh, lube näiteks edastatakse, samuti ka igasuguseid lõkse on, kus näiteks võetakse ära arstimid ja ei lubata läbi toidu abikonvoisid, see tähendab seda, et ainult mõned üksikud abikonvoid said läbi sel suvel. nagu olete teadlikud sellest, soovivad süürlased vägivallast põgeneda ja on valmis ükskõik mida tegema, et jõuda Euroopasse. kolmest sajast tuhandest üle mere eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on väga paljud süürlased, neil inimestel on asüüliõigus ilma igasuguse diskrimineerimiseta nende pagulaste vastuvõtmine võib olla koorem Euroopale, kuid ärgem unustagem, et eh, totaalne arv, äh, pagulaste arv Euroopas äh, on tühine võrreldes nendega, kes on vastu võetud äh, Liibanonis, Türgis, Jordaanis, Iraagis. veerand Liibanoni elanikest on nüüd Süüria pagulased ja Prantsusmaal või Suurbritannias tähendaks sama suur arve seitseteist miljonit inimest vastu võtta või Tšehhi Vabariigis kaks kuni kolm miljonit. Süüria perekonnad elavad täielikus vaesuses, nende hoiused on otsas, eh, lapsed peavad tööl käima, tüdrukuid sunnitakse lapsena abielluma, kuigi nad peaks koolis käima, nad on kõik tohutud vaimsed ja eh, psüühilise, vaimsed ja kehalised traumad üle elanud. lapsed pidid septembris kooli minema, selle asemel eh, põrutada saanud lapsed äh, äh, võetakse varemetest välja ja viiakse haiglasse, kus nad mustal põrandal istuvad ja ootavad abi. lapsed ei mängi, ei käi koolis, äh, kõigest üks haigla veel töötab, viiskümmend seitse tuhat õpetajat on oma töökohad maha jätnud, kaks miljonit last on pidanud koolistest käimisest täiesti loobuma, kaks miljonit võivad Äh, veel koolist välja kukkuda, kuna see metsik sõda endiselt jätkub. sajad tuhanded äh, Süüria lapsed on kodumaata, neid on hüljatud maailma poolt äh, ja kodumaa poolt. mis lapsed neil, mis tulevik neil võib olla, kus nad on, kui nad on kirjaoskamatud orvud ja mis saab Süüria, Süüria järgmisest põlvkonnast, see on kadunud põlvkond. Neil on vaja meie toetust ja seda on vaja ka kogukondadel, kes neid vastu on võtnud. me peame veel vaatama üle äh, holistilise lähenemise, et äh, aitama äh, pagulasi nii Süürias kui väljaspool seda toetama neid, neid, nende teekonnal. see resolutsioon võeti vastu kuuendal oktoobril ja kahekümne neljandal novembril need resolutsioonid on olulised, kuid me saame ja peame tegema veel paremini nii et äh, aus, lubage mul olla aus, meil on vaja paremini finantseerida humanitaarplaane Süüria ja selle piirkonna jaoks, meil on vaja ka äh, saada tagasi oma endine hoog äh, abi osutamise ja kohaleviimise jaoks, meil on vaja peatada need rünnakud, mis halastamatult tsiviilisikuid tapavad, meil on vaja turvalist tingimusteta humanitaarset ligipääsu ning meil on vaja lõpetada need keskaegsed piiramised, mis äh, halastamatult karistavad tsiviilisikuid. nii midagi, kui miski muu peale selliste piiramiste lõppemise ei ole aktsepteeritav. kutsun üles kõiki konflikti osapooli, kutsun üles Euroopa Parlamenti kasutada oma mõju, et teha äh, kõik endast olenev, et see mõttetu vägivallatsükkel lõpuks ometi lõpeks. maailmal on vaja Euroopat, mis näitab, et ta on moraalne liider Euroopa mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. peab kaitsma kõige nõrgemaid ja aitama neid, kellel on kõige suurem vajadused, kes on õudused üle elanud, kes on kohutavalt kannatanud ning äh, kõik humanitaarid äh, soovivad, kõik humaansed inimesed soovivad, et rahvusvaheline kogukond tuleks kokku, et äh, see häbiplekk lõpuks ometi ära kaoks ja lõpuks ometi suudetakse jõuda Süürias rahuni. suur tänu, härra O'Brien. jah, te panite meid järele mõtlema. Te ja härra Demistura, arvestades eh, eh, milline julmus valitseb, sest poliitikud nurjusid oma jõupingutustes. ma loodan, et meiegi parlamendis mõtleme selle peale, et me pidanuks rohkem tegema. täna me mõtleme selle peale, mis toimub Aleppos. aga härra O'Brien, te rääkisite ka seda, et tuleb lähiriikides toetada pagulasi. me oleme Liibanonis kohal käinud, me näeme, kuidas naaberriigidki tohutuid vaeva näevad, et aidata pagulasi. ja oleme üritanud rohkem humanitaarabi suunata noorte ja laste haridusse pagulaslaagrites, sest äh, valitseb oht, et nad kaotavad äh, oma lapsepõlve äh, ja ka hariduse, sest jäävad ilma. nii et suur tänu selle eest, millest te meile rääkisite ja nüüd mõtleme selle peale, mida me saame teha terve rida kolleege on sõna palunud. mul on siin kuus sõnasoovi ja meil on kolmkümmend viis minutit meie käsutuses. nii et ma palun, kolleegid, piirduge paari minutiga. härra Preda, teie olete esimene. Uh, suur tänu, proua esimees ja ma tahaksin tänada meie külalisi, härra Demisturat ja härra O'Brienit nende sõnavõttude eest. mul on kaks märkust. kõigepealt äh, see, mida ütles härra Demistura, et tuleks leida poliitiline lahendus, ma olen teiega täiesti nõus, aga üks probleem on tõsine. nimelt sellest vaatevinklist, nimelt äh, Venemaa usaldatavus. Venemaa on Süürias mitte ÜRO resolutsiooni alusel, vaid äh, sellepärast, et Assad kutsus ta appi appi ja nad on äh, ka teistes piirkondades asunud rünnakule Venemaa ja see, et me ei saa usaldada Venemaad, näitab äh, ju tegelikult äh, seda, et tegemist on jõuga mitte ainult sõjalise jõuga, vaid ka jõuga, kes ÜRO Julgeolekunõukogus blokeerib resolutsioone. ja see mõjutab otseselt seda, mis hakkab saama pärast seda, kui härra Trump võtab ameti üle ja ilmselt ähm, nii kaua, kui Venemaa mujal kasutab äh, samasugust tehnikat, täiesti vastutustundetu suhtumine rahvusvahelisse õigusesse, äh, see koormab kõige rohkem äh, praegu seda olukorda ja sealhulgas ka Euroopa tasandil. ja nüüd härra O'Brien, teie sõnavõtt, suur tänu selle eest, mida te ütlesite. me oleme Euroopas väga uhked selle üle, et me tahtsime mängida äh, Äh, olulist rolli humanitaarabi andmisel ja eurooplased äh, on äh, praegu selles konfliktis kaasatud humanitaarabi andena, aga tegelikult asjad ei suju ja teleekraanidel eile oli näha lepost ülevaateid ja kui me vaatame, kes seal tegelikult humanitaarvaldkonnas tegevad on, on nad kindlasti mitte eurooplased, vaid Venemaa sõdurid, Äh, ütleb kohalik rahvas, on need, kes äh, aitavad inimesi, nii et mul on väga kahju, et sellised uudised meieni jõuavad. jah, kuuleme veel selle kohta, kes mida väidab, aga järgmine sõnavõtja, palun. suur tänu, ütleb härra Noiser. mina käisin delegatsiooniga Liibanonis ja rääkisime nende inimestega, kes ÜRO meeskondades on aktiivsed. ÜRO teeb seal Liibanoni pinnal imetlusväärset tööd. aga nüüd see pagulaste vastupanuvõime programm äh, tähtis on, et seda finantseeritakse edasi, et liikmesriigid, Euroopa Liit peaks oma lubadustes kinni, sest selle pro-, grammi alusel toetatakse neid, kelle toiduabi on tulnud vähendada. teiseks, meil on vaja tugevalt toetada Liibanoni valitsust, kaks ja pool aastat äh, on vahepealt möödunud ja nüüd on seal uus valitsus jälle olemas, nii et on vaja ka Liibanonis olukord stabiliseerida. Äh, kolmandaks olukord Aleppos. paraku kõik viitab sõjalisele lahendusele. Äh, ja nüüd äh, pärast sõjalist lahendust peab ÜRO võimalikult kiiresti hakkama humanitaarabi jälle andma, et kannatavat elanikkonda aidata. härra Tänak, palun. Uh, suur tänu. Steven, teile võib-olla meenub, et kui meil oli õhtusöök, äh, mina olin Saheli raportöör ja teie olite eriesindaja ÜRO-st ja on selge, et nüüd tohutu ulatuse võtnud inimeste kannatused Aleppos, Süüria ja Vene õhujõudude pidev pommitamine. viis aastat tagasi siin parlamendis äh, me nõudsime lennukeelud see tsooni kehtestamist ja mulle öeldi, et see ei ole võimalik, aga see oli enne, kui Venemaa sekkus. aga võib-olla ikkagi olnuks see õige samm tollal kolm küsimust. kas on mõeldud selle üle eh, ÜRO-s, et käivitada resolutsioon kolm seitse seitse, eh, mis tähendab, et Peaassamblee tuleb kokku ja vaatab, kuidas üle saada Vene vetost pidevalt Julgeolekunõukogus ja kehtestada rahuplaan Süüriale või on see lihtsalt eh, soovunelm? ja nüüd ametisse valitud president Trump ütles, et peaeesmärk on ISISe vastu võitlemine, aga kas ei peaks äh, mõtlema sellele, et nad kavatsevad äh, siin Venemaa ja Putin, Putini Venemaa ja Trump omavahel kokku leppida, et Süürias midagi saavutada Ukraina arvelt. ja nüüd öö, äh, öö, väga palju pagulasi, kes tulevad meile, on selge, et ka isegi Daeshi ja teiste terroristlike rühmituste liikmed äh, hakkavad nüüd Euroopa suunal liikuma äh, ja kuidas tagada, äh, et nemad tuvastada. Raka ja Mosul on praegu piiramisrõngas ja Daeshi olukord läheb seal kibedamaks, mis tähendab, et nad liiguvad Euroopa poole ja nüüd see teiste kätega äh, Äh, äh, toimub sõda, Shia ja sunni võimujõud võitlevad omavahel võõraste kätega. nüüd kas see, mis puudutab sajandivanuseid piire, mis on tõmmatud usukogukonda vahele, kas need piirid äkki ei vajaks siiski korrigeerimist? härra Castaldo FTD fraktsioonist ja siis teised. Grazie presidente, grazie anche all'ambasciatore de Mistu-. suur tänu. mina tahan tänada eh, erisaadik de Misturat ja samuti peasekretäri asetäitjat O'Brienit väga head ettekannete eest ja minul on küsimus eh, erisaadik Demisturale Türgi rolli kohta. hetkel Türgi äh, on etendanud pigem destruktiivset rolli kui konstruktiivset rolli. jah, me oleme kuulnud Erdogani suust väga räigeid avaldusi ja isegi äh, on äh, piirid, nagu nad praegu on, küsimärgi alla saadet, seatud tema poolt ja mm, Mosul ja Raqqa vabastamine ja Erdogani roll kõiges, mis toimub Iraagis. ma usun, et me peame kõike seda koos vaatlema. Äh, loomulikult äh, me tahaksime kuulda teilt kommentaare selle kohta mida toob kaasa Türgi sekkumine, eriti Raqqa osas ja teine puudutab USA hiljutisi valimisi ja Trump, Trumpi võitu. see muidugi muudab asjade seisu, aga me oleme kuulnud ka, mida Trump on öelnud ja ei ole kahtlust sellest, et Trump tahab Putiniga kokku leppida ja võib-olla isegi ühiselt sõjategevust arendada järgmisel aastal. kui Trumpil on pärast üleminekuperioodi täievoliliselt presidendi õigused. kas te tahate ära oodata kõigepealt, mida Trumpi administratsioon hakkab tegema ja kas tema eh, avaldusega käivad kaasa ka tema teod? nüüd roheliste koordinaator järgmisena suur tänu, ütleb proua Prohlu piirel. möödunud nädala Euroopa Parlamendis võtsime vastu resolutsiooni Süüria kohta, mis suures osas käsitles ka seda, mida tehakse pärast konflikti Süürias ja ma julgustaks härra Demistura teid tõesti kaasama Süüria äh, kodanikuühiskonda, aga ka naisi ja teisi ühiskonnas aktiivseid osalisi eh, rahuprotsessis osalema. see poliitilise ülemineku protsess teie arvates, mm, kas Euroopa Liit peaks rohkem ära tegema, midagi teistmoodi tegema? ja härra O'Brien rääkis äh, Ähm, sõjakuritegudest, mis on toime pandud Süürias ja seda, et Julgeolekunõukogus on ähm, blokeeritud katsed ISIS vastutusele võtta. Äh, milline võimalus on luua sõjakuritegude tribunal Süüria jaoks, ehkki jah, praegu, kui veel relvarahu ei ole, ei ole see võib-olla õige aeg see küsimus tõstatada, aga ikkagi tahaks kuulda, mida te arvate. suur tänu fraktsioonide esindajad, aga pidage silmas ka aega, sest me tahame ka vastused ju ära kuulata. rahvapartei. palun. Thank you so much uh,, thank you uh, Mr Brian and Mr. suur tänu, härra O'Brien ja um, härra Mistura ütleb härra Adaktusson Need olid väga ülevaatlikud ettekanded, mitte iga päev ei ole meil siin rootsi keele kõnelevat, rootsi keeles kõnelevat külalist meil ja sellepärast ma pöördun külalise poole emakeeles. Eh, Te ütlesite, et ISIS-t on võimalik võita ainult nii, et et äh, luuakse uus valitsus, mis äh, hõlmab kõiki erinevaid äh, ühiskonnakihte ja rühmi. aga võib-olla paar sõna ka Süüria vähemuste kohta. kristlike rühmitustega Damaskuses olen ma kohtunud ja ollakse väga-väga mures Mm, ka selle üle, mis hakkab toimuma siis, kui president Assad võimult kaob. nii et see uus valitsus, uus režiim, kes tuleb võimule, eh, ei peaks ka tagama, et kaitsaks neid edasi, kes praegu on olnud režiimi kaitse all. Eh, jah, me leiame, et Ehm, tegelikult on meie poliitika kokku kukkunud eh, Süürias, nurjunud. Eh, kas te näete ka, et Euroopa Liit saaks etendada poliitilistes protsessides palju aktiivsemat rolli, sest praegu oleme alla jäänud Venemaa poolt tehtavale seal? Eh, proua Valenciano inimõiguste alakomisjoni juht. tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada teid teie töö eest ja äh, tänada teid teie suurte jõupingutuste eest. ja need suured jõupingutused ei ole alati tulemustes näha, kuid me kõik teame, kui palju tööd te teete. mul on härra Demisturale ja ka härra O'Brienile küsimus, et kuidas me saaks rääkida mingisugusest poliitilisest lahendusest äh, mis meil jutuks on olnud juba aasta, samas kui tegelikult toimub sõjaline rünnak, kuidas, kui rünnatakse tsiviilisikuid. Te ütlesite selle kohta midagi, tahaksin, et te räägiks äh, pisut pikemalt sellest ja härra O'Brien, küsimus on väga äh, otsene, kuidas suudate seda välja kannatada, kuidas te suudate äh, taluda seda, et te olete ÜRO-s, teete äh, tohutut tööd selleks, et äh, süütute inimeste elusid päästa ja inimeste elusid, keda te mõnikord tunnete ja teisest küljest äh, äh olla tunnistajaks äh, sellele, kuidas äh, ÜRO äh, Julgeolekunõukogu ei tee mitte midagi. kuidas on võimalik, et need kaks asja korraga toimuvad? härra Deva, teie olete järgmine. suur tänu minul on küsimus Stevenile. Eh, mina kandideerisin ka ÜRO peasekretäri kohale aastal kaks tuhat kuus Ban Ki-mooni vastu. üks põhjus, miks ma seda tahtsin teha, oli, et reformida ÜRO-d. viimasel kümnel aastal on olukord ainult hullemaks läinud ÜRO-s. vabandust, et ma nii ausalt ütlen täiesti ebaefektiivseks on muutunud see organisatsioon ja üldse mitte ei käsitle neid küsimusi, mida tulnuks käsitleda jah, paraku maksumaksja eraldab väga palju raha ÜRO-le ja seda peetakse rohkem nagu mingisuguseks kättetoimetamise agentuuriks kui millekski muuks. nüüd Trump on öelnud, et ta kavatseb vabandust, uus president, uus esimees ÜRO-s on öelnud, et ta kavatseb kõik üle vaadata, aga ÜRO-l ei ole oma armeed. NATO-l on oma roll etendada, me ei tea, mida ta hakkab tegema. Euroopa Liit ei ole tõhus ja Trump ütleb, et ta ei kavatse siin vastu astuda venelastele ja pigem hoopis nendega koostööd teha, et lahendus leida. väga palju asju praegu on liikuma lükatud ja see annab meile võimaluse otsustada, mida teha, kuidas leida jälle rahu sellele piirkonnale, aga vastasel korral me lihtsalt vaatame, kuidas üks katastroof järgneb teisele. ÜRO äh, tõesti äh, kannatab nagu Euroopa Liit, äh, keda süüdistatakse kogu aeg, kui tegelikult otsused langetatakse kuskil mujal, pealinnades. Kofi Annani ajal oli ÜRO tõhus instrument, mitte aga Ban Ki-mooni ajal. jah, meil on ÜRO, kes praegu peab tegelema humanitaarkriisidega sellega tegelevad ka Punane Rist ja teised organisatsioonid. jah, nad teevad tohutult suurt tööd. proua Šake, ma tänan, ma tänan mõlemat külalist, et tulite ja rääkisite oma tohutult raskest tööst ja härra Dimistura ütles, et Euroopa Liit ei ole üldse osaline ja sellest tahaks rääkida, Hua Brian, jah. tõesti, me peaksime olema, tõesti mõistma, häbi tundma selle kohutava vägivalla eest, mis toimub Süüria rahva kallal ja äh, Assadi režiimi ja Daeshi äh, vahekord. Äh, me peame vaatama, kuhu me oleme välja jõudnud ja terrorismi vastu võideldakse eh, pommitades haiglaid. see on nagu ettekäändeks. see on kõik väga küüniline. ja nüüd ma tulen oma küsimuse juurde, ma rõhutan, meil on vaja rohkem eh, moraalset juhi rolli Euroopas üles näidata on vaja ka olla hoopis humaansem, aga meil on vaja ennekõike poliitilist juhi rolli ja tahaks küsida, millised konkreetsed kolm sammu oleksid teie silmis prioriteetsed? mida te nõuate Euroopalt? härra Pantseri suur tänu, härra esimees, minu kord eh, siis eh, tänada nii härra Demisturat kui ka härra Brianit meie tänasel kohtumisel osalemast ja suur tänu tehtud töö eest, see, mida te teete, eh, on tõesti väga-väga raske ja te annate endast kõik olukorra parandamiseks. minul on jäänud selline mulje, et et äh, moraalne südametunnistus ei tähenda midagi, kui poliitikud äh, ei muutu. konkreetselt Euroopast, äh, kui me seal areenil üldse ei tegutse, siis ei olegi mingisugust paranemislootust mina arvan, et humanitaarabi teema on otseselt seotud geopoliitilise mm, areeniga ja kahjuks praegu see areen on oluliselt ja väga kiiresti viimaste aastate ja isegi kuude jooksul muutunud. nimetagem asju õigete nimedega. Ida-Lepos on käes murdepunkt. Venemaa sekkumine on olnud äh, väga oluliseks faktoriks, selles ei kõhkle keegi. ja kolmas aspekt, millest veel praegu ei ole räägitud, on järgmine mina arvan, et äh, rääkida tuleb äh, toetusest äh, vastupanu liikumisele, kõik need riigid on erinevatel põhjustel, siis Türgi ja Araabia Ühendemiraadid äh, vähendanud oma toetused Türgi ja Venemaa suhete pärast USA ekspansionistlik poliitika ja on riike, kellel praegu on mitmel rindel tegemist aga tagamaks selle, et äh, me ei vaataks ainult killuti olukorda, tagamaks selle, et oleks midagi teha rohkem meie poolt ära, arvame, et me peame hakkama asju ennetama, peame juba eos lämmatama teatud probleemid ja tegutsema vastavalt äh, ennetuspõhimõttest. peame rääkima sellest, mis Süüriast peaks nagu edasi saama, kas me jääme kiivalt selle territoriaalse ühtekuuluvuspõhimõtte juurde, me peame mõtlema sellele, kas Süüria jääb kokku või ei. miks ma sellest räägin, mina arvan, et äh, Neo-Ameerika Ameerika mõte jääb, äh, võidab. uus Ameerika president, ma ei tea, mida ta teeb, ma ei tea, kes saab tema välisministriks, kuid äh, üks kandidaatidest on öelnud, et prioriteedid Süüria puhul on paika panemata. ja et seal haigutab suur tühjus kui me neid asju nüüd ei eh, seo sellega, et kuidas me tahame, millisena me tahame Süüriat lõpus näha, siis meil ei õnnestu ka humanitaarolukorras mitte midagi saavutada. ja ma arvan, et me peame otseselt arvestama uute geopoliitiliste arengutega. suur tänu. suur tänu, härra Korvin Mikke. suur tänu kõigepealt küsimuse härra Demisturale kuulda on Washingtonist kuulujuttu, et Venemaa ja Ameerika eriteenistused teevad Süürias koostööd, et pidurdada Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahelist koostööd. sest et see ei ole eriteenistuste huvis, huvides, et nad koostööd teevad, on teil midagi selle kohta öelda? ja teiseks, korrake palun, ütleb härra Demistuura, ma ei saanud teist täpselt aru härra Korvin Mikke ütleb, et äh, ma kordan, Washingtonist on minuni jõudnud kuulujutt, et Venemaa ja äh, Ameerika Ühendriikide eriteenistused teevad omavahel koostööd selleks, et takistada Venemaa ja Ühendriikide vahelist koostööd. ja teiseks märkus humanitaarabi kohta. kui humanitaarabi ei oleks, oleks see sõda ammu juba läbi humanitaarabi najal on võimalik üldse seda võitlust jätkata, seda sõda. humanitaarabi peaks tegelikult tulema pärast lahingutegevust ja siis suures mahus, aga mitte sõja ajal. suur tänu, Anna Koomes. suur tänu, tere tulemast, äh, Stefan de Mistura teile Te ütlesite, et äh, lahenduseks Süürias on vaja sunniidid kaasata kas äh, see on võimalik äh, siis, kui Assad jääb võimule? ja teine küsimus, Trump, äh, valitud president, nende kahtlased, kui öelda, suhtled Venemaaga, veelgi kahtlasemad suhted Saudidega, Türgiga, Daeshi rahastajad ja rääkimata siis ameeriklastest, kes võib-olla kavatsematult on, äh, kuid siiski, toetanud Daeshi. mina olen üks nendest inimestest, kes tõesti tunneb häbi, sügavat häbi ja on ikkagi väga vihane selle peale, mis praegu toimub, äh, see on kirjeldamatu, humanitaarolukord on lihtsalt katastroofiline, ma olen teiega täiesti nõus, härra O'Brien meie ees on äh, moraalse ja poliitilise äh, juhipositsiooni võtmise probleem. ja küsimus mul on teile, et mida teil on vaja Euroopalt selleks, et oma tegevust hoogustada, mitte ainult sõja lõpetamiseks, vaid ka rahu ettevalmistamiseks. suur tänu ja härra Freund viimasena. suur tänu ma ei kommenteeriks midagi, hoidun sellest tagasi, kuid ma tahaksin tänada mõlemat äh, külalistele tohutu tööst, mille te olete ära teinud. enamus äh, minu küsimusi on juba ära küsitud ja viimase küsijana tegelikult ei äh, jäägi nagu midagi üle küsida, aga Anna Koomes viitas sellele, härra Tuktos on ka, et mida Euroopa Liit võiks teha. ja siis veel üks küsimus mis iganes on see lahendus, eh, mida me tahame leida, olgu see sõjaline lahendus või poliitiline lahendus, Assad jääb ilmselt võimule, see on ilmselt tänaseks selge. kuid võib-olla poolteist aastat tagasi, aasta tagasi juba oli õhus see küsimus, et mis selle Assadiga teha. paljud ütlesid, et enne kui me üldse midagi teeme, peab Assad olema lahkunud, aga tänane reaalsus on see, et Assad jääb võimule. mida see tegelikult tähendab meie läbirääkimiste positsiooni jaoks? mida see tähendab selle kaasava valitsuse võimaluste jaoks, millest teie rääkisite, mida oleks vaja, et olukord lahendada? Linda McCaven, lubage mul lisada ise ka üks küsimus, tundub, et Aleppo langeb järgnevatel tundidel kui ma vaatan praegu, mida press räägib, ja kuulda on, et kuusteist tuhat inimest on idalepost lahkunud täna hommikul ainuüksi, kuhu nad lähevad, kas nad äh, saavad minna läbi ÜRO koridoride või äh, satuvad nad otse Assaadi võimude kätesse, kas on mingisugust infot teil, mis nendest inimestest saab? selge on see, et pered ei peaks ju tegelikult äh, Äh, lahkuma, enne kui on turvalised kanalid paigas, pered, lapsed eriti, mis toimub praegu, kas kõik on äh, seal, kas keegi teab midagi sellest? ma ei tea, kes esimene tahab vastata, võib-olla härra O'Brien ja siis äh, saab sõna erisaadik ja, ja vastab võib-olla endale suurtele küsimustele, kas režiimivahetus oleks vajalik. härra O'Brien, suur tänu ja suur tänu kõigile äh, mure ülesnäitamise eest ja solidaarsuse ülesnäitamise eest äh, Süüria rahva suunas, kui nad äh, elavad nendel väga rasketel aegadel, humanitaarkriisid, äh, neid iseloomustab praegu see, et nad väga pikaks veninud, kaheksakümmend protsenti nendest üheksakümnest miljonist inimesest, kes meie abi täna õhtuks vajavad, on sattunud konflikti inimtekkeliste konfliktide pärast ja Süüria muidugi on nendest kõige suurema tema staapidega kriis, kuid Jeemen ja Lõuna-Sudaan ei jää ka palju maha, olgem ausad, ka need probleemid on väga rasked. kui lubate, keskendun nendele küsimustele, mis ähm, puudutasid humanitaarvaldkonda ja ülejäänud rasked küsimused, hea meelega jätan vastata härra Demissurale. aga minu käest küsiti konkreetseid küsimusi siis. härra Noiser, ma olen teiega nõus, me peaksime seda võimalust äh, kasutama selleks, et äh, äh, Liibanoni toetada. nüüd, kus on uus äh, valitsus paigas äh,, see aitab meil äh, rohkem koostööd nendega teha, Liibanoni rahvale rohkem toetust anda ja toetada ka nende valitsust ja neid äh, toestada otseselt, sest tõesti, nende sees on väga tõsine äh, probleem. kolmandik nende elanikkonnast praegu on äh, pagulased, kes on kodudest pidanud lahkuma. vaatame seda, kui palju on toetatud Liibanoni programm, mis on hästi kavandatud ja mida ÜRO ja meie partnerid praegu alal hoiavad ja minu muidugi hädaabikoordinaator viitab sellele, et ma olen osaline ka ÜRO erinevate ametite üleses töögrupis, milles ei koondata siis kõik ÜRO kavad, vaid ka kõik humanitaarabi ökosüsteemi osalised, nii-öelda Maailmapank, kodanikuorganisatsioonid, vabaühendused ja humanitaarabiorganisatsioonid nii et äh, me peame vaatama sellele, kuidas äh, rahastatakse humanitaarabi, praegu Londoni Süüria konverentsi sellest räägiti ja loomulikult äh, rahalised probleemid on tulemas järgmisel aastal kohe, aga väga paljud asjad on juba kavandatud järgmiseks kolmeks aastaks. no vaatame, kuidas nende vahenditega on ja siis ähm, need kavad, äh, mis puudutavad vastupanuvõimet, äh, ähm, me üritame paralleelselt arendada programme, et meil oleks võimalik omavahel siduda kõik sellised projektid, mis aitavad inimestel mitte ainult ellu jääda, vaid äh, ka vastu panna ja siis asuda uuele ülesehitustööle ja, ja me nägime, et see vaim on olemas esimene taoline konverents äh, toimus ÜRO-s juba sellel aastal. viiskümmend viis protsenti on olnud äh, eelarve äh, täide saatmisega, täide ähm, viimisega lood ja see on sa-, sarnane ÜRO-s, võib-olla pooled projektidest on käivitunud. ja tegelikult sellele ma olengi keskendunud oma karjääris ÜRO-s meil ei ole mitte ainult äh, juurdepääsu äh, rahadele, isegi kui meie töö on väga tähtis, meil ei ole ka võimalust kuidagi midagi teenida. ja see tähendab seda, et me peame toetuma grantidele. Teie teie valitsuste ja doonororganisatsioonide grantidele, nendel on juurdepääs maksumaksja rahale, meil ei ole, aga meil on kohustus äh, ennast äh, kujundada selliseks, et meisse on mõtet investeerida, me peame olema maailmaklassi institutsioon. meie programmid äh, küll on maailmaklassi programmid, aga investeeringud taha ei tule. ma räägi, rääkisin sellest et, et viiskümmend viis protsenti projektidest on äh, Äh, täidetud aga, aga nelikümmend viis protsenti vahenditest on puudu äh, selleks, et päästa inimelusid, kaitsta inimelusid ja toetada tulevast äh, edukat põlvkonda humanitaarabiplaan nelikümmend kolm protsenti vahenditest on tagatud, veelgi vähem, mis tähendab seda, et meil on umbes äh, kaks koma üheksakümmend neli miljardit käes äh, nelja ko-, neljast ja poolest miljardist, mida me oleme nõudnud. ja ma arvan, et see annab teile täpsema ülevaate sellest, milline on meie ees äh, seisev tõke proua Šake küsimustele vastates ma sellest täpsemalt räägin, kuigi proua Šake ise on ähm, lahkunud saalist. aga härra Tšanõk, teie küsimuse juurde tuleksin korraks ja tõesti äh, hea meel teid jälle näha äh,. lennukeelutsoonid, see on tähtis küsimus äh,, täiesti juhuslikult äh, äh, Briti parlamendis esitati eile ka sarnaseid küsimusi humanitaartöötajatena ja ÜRO-na ei põrku me kunagi tagasi võimaluste eest jõuda inimesteni, kes on hädas, aga lennukeelutsoonide puhul tuleb alati mõelda kahele asjale, sest ma arvan, et mitte keegi, isegi need, kes seda toetavad, ei oma kõhklusi selles osas, kui raske ja keeruline ja ohtlik tegelikult nende tsoonide loomine on. miks? kõigepealt väga-väga kallis on jõuda inimesteni, ühiku maksumus on väga suur ja seda nagu te saate aru, äh, me oleme neid projekte kasutanud, me oleme õhust humanitaarpakke kukutanud väga ohtlikus äh, piirkondades, seal ka, kus äh, ISIS on võtnud piirkonnad ähm, piiramise alla, neljanda meetri pealt kuku- äh,, lastakse siis alla abi äh, Äh, ja väga kiiresti peavad nad siis ka ki-, äh, kõrgust vähendama, helikopterid, selleks et jõuda nende inimesteni ja siis jällegi kaduda äh, ja probleem on selles, et äh, lennuvaba tsoon võib ka väga palju inimesi äh, ligi tõmmata, sest et inimesed kuulevad kohe sellest, kui mõni piirkond, mis peaks olema turvaline ja kui struktuurid ei ole paigas ja kui see siis ei ole turvaline, paneme me ohtu miljonid inimesed, kes juba praegu on väga äh, raskes olukorras, aga nagu ma ütlesin, me mõt-, vaatame kõiki plaane, aga kuus äh, nädalat tuleb tööd teha selleks, et üks, õhust siis selleks, et üks veok saaks piirkonda sõita. nii et see on see töömaht, mis tuleb tagada selleks, et veokid saaksid liikuma. kuus nädalat äh, tööd õhust sõjakuriteod, äh, nendele viidatakse, mina olen viidanud, peasekretär on viidanud, härra Dimustura on neid paljastanud, kõik tegelevad sellega ÜRO-s, kõik sada üheksakümmend kolm liikmesriiki on pühendunud sellele, et kui on tegemist kõhklusega, et viiakse ellu sõjakuritegusid, siis tuleb tõendeid koguda, aga alles pärast konflikti lõppu saab sellega hakata tegelema. konflikti ajal on see väga raske. Äh, oluline on see, et uurimiskomisjonidega luuakse mitte ainult meie humanitaarkonvoi äh, kaotuste jaoks, vaid ka muidu. ja nüüd Aleppost humanitaarkoridorid, tõesti on väga tähtis, et tuleb aru saada, et kui ÜRO neid koridore ei loo, siis äh, ei ole nad ka enam sõltumatud koridorid, me ei suuda siin tagada rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist, jah, inimesi võib aidata pagema, aga ei ole kindel, kus on selle koridori teine ots, kas nad jõuavad turvalisse piirkonda või ei vähemalt kui me ise ei suuda neid koridore luua, siis me tahame olla selles koridori teise otsas, et nad võtta turvaliselt vastu. inimestel peab olema õigus minna sinna, kuhu nad tahavad minna, mitte ei tohi neid suunata ainult laagritesse. Mosulis ja Iraagis on täpselt samasugune probleem, me üritame mingisuguse sõltumatu objektiivse seiresüsteemi sisse viia, äh, mille osas on palju kogemusi ülemvolinikul, inimõiguste ülemvolinikul ÜRO-s äh, ja lühidalt teistele küsimustele vasta, vastamiseks. minu endine kolleeg küsis äh, väga raske küsimuse, et äh, mis me üldse jamame selle ÜRO-ga. kogu austuse juures ma ütlen, et ma ei loobunud oma poliitilisest karjäärist selleks, et minna kuhugi mingisse mõttetusse organisatsiooni tööle. ma ausalt öeldes sügavalt äh, on äh, mulle muljet avaldanud ja austan seda, mida ma olen näinud äh, ÜRO-s mitte kõik äh, otsused äh, ÜRO-s ei, ei võeta vastu miinimum äh, kokkulepete alusel, nagu võiks arvata saja üheksakümne kolme riigi puhul. ÜRO on reageerinud seal, kus probleemid on äh, tekkinud ja loomulikult ka see bürokraatiamassiiv kasvab, seitsekümmend üks aastat on see organisatsioon tegutsenud, see äh, tekitab must metsikut frustratsiooni, ma ei ole karjääripoliitik, vaid äh, enne erasektoris tegev ja see bürokraatiamasin on lihtsalt lämmatav, aga ähm, ma olen põhimõtteliselt öö, äh, otsustanud humanitaarabi OTSA osa üle vaadata äh, see on äh, väga raske ülesanne, tavaliselt seda ei tehta avalikus ametis. inimesed tavaliselt ei jää seal tööta, aga meil kahjuks tuleb sellised struktuurid läbi viia, kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta eelarve lihtsalt ei luba mul kõiki jätta ja kahjuks äh, me näeme, et turg ja nõudlus kasvab, humanitaarabi vajadused on metsikult tõusnud viimase pooleteist aasta jooksul ainuüksi sada kümme, sada viisteist miljonit inimest, kes vajavad humanitaarabi, eh, nendest on saanud tänaseks sada kolmkümmend viis miljonit inimest ja prioriteetsete seas on nendest kaheksakümmend miljon, kaheksakümnest miljonist eh, saanud üheksakümmend kaks miljonit. miljardid, miljardid eh, dollarid lisaraha tuleb leida, miks? sellepärast, et kriisid muudkui venivad ja venivad varem äh, meie struktuurid äh, tegelesid ainult äh, selliste juhuslike lühikeste katastroofidega, looduskatastroofide tulemustega tavaliselt nüüd, aga inimtekkelised katastroofid, mis tõesti venivad ja pean nüüd kohe lõpetama. meie peamine eesmärk on meie atraktiivsuse tõstmine, et me, meisse investeeritaks, me peame olema priimus teiste seas me peame ise sellesse investeerima ja me peame eh, teie toetust, me peame tähelepanu endale tund-, tundma ja, ja suruma moraalsuse nupule. meil on vaja teie võimu eh, selleks, et vaenutegevus lõpeks ja kus on juurdepääs meil olemas, on vaja meil toetust arenguabile, nii nagu ka humanitaarabi andmisel ja härrasmees, kes ütles, et humanitaarabi on kõik, kõik need probleemid tekitanud Süürias üks lause vastuseks teile, härra Mik-, Karmen Mikke. elu päästmiseks ei ole kunagi hilja, punkt. As... ja siis, kui me näeme, kui praegu meie silme all Aleppo langeb ja kakskümmend kaks tuhat inimest põgenevad, mõned tulevad Lääne-Alepposse, mitte tingimata ÜRO poolt kaitstavatesse piirkondadesse vaid Süüria valitsuse kontrolli all olevates piirkondades teeme kõik selleks, et neid aidataks ja praegune, aga praegune olukord väga kaootiline, sest sõda tekitab äh, kaost. tõlgid lahkesti andsid meile veel äh, aega äh, koosolek lõpetada, sest see on väga oluline teema. suur tänu kümme minutit maksimaalselt hmm.. üritan rääkida võimalikult lühidalt. ma ei hakka rääkima siin äh, usaldusväärsusest või ebausaldusväärsusest, ma räägin huvist. ma lähtun sellest, et äh, kui Vene sõjamäe, sõjaväeline sekkumine algas, siis nad hakkasid äh, <clears throat> tegutsema Süürias, aga nad ei, neil on huvi mitte sinna igaveseks jääda. <clears throat> ja nad ootavad, äh, otsivad strateegiat, et lahkuda äh, Colin Powell ütles kunagi, kui katki teed olete oma, selle omanik, meenutage, milline oli ameeriklaste pärand Iraagis ja Afganistanis. ühel või teisel hetkel on vaja võimalust lahkuda, kas see on hea äriettepanek jääda järgmiseks kahekümne aastaks Süüriasse näit-, tegutsedes äh, äh, äh, maapiirkondades ilma igasuguse ärita Kuveidi äh, või Katari või Saudi Araabiaga ja peale selle eh, pealegi samas kui Venemaal on endal nii palju inimesi raskes olukorras eh, ja eh, kui räägitakse siin, et Süüria ülesehitusprotsessi soovitakse osaleda, aga millise raha eest? ja kui öeldakse, et nad, nad ütlesid mulle ise, et nad ei taha sinna äh, lõputult jääda, nad üritavad äh, saa-, leida mingisuguse lahenduse, poliitilise lahenduse, mille aluseks on võimalik, võim-, võib-olla äh, see, millega me praegu tegeleme, ehk siis see stabiilne lahendus, lõplik lahendus, milleks on valitsus, mis äh, äh, äh, kaasaks ka vastaspoolust vastavalt resolutsioonile kakskümmend kaks viiskümmend neli. kui äh, äh, kui sõjaline tegevus ägeneb, siis võib tekkida olukord, kus tundub, et sõda on nagu võidetud, aga see on püüruse võit, äh, sest riik peab edasi tegutsema, ta tuleb üles ehitada, seda, selle piire tuleb kaitsta, tuleb teha kõik selleks, et stabiilsus äh, Äh, säiliks, ei taha ju, et tekiks uus Daesh praeguse varemetest. ma usu, usaldan väga Vene luuret, mitte äh, ma rääkisin, vabandust, ma rääkisin, ma usun venelaste mõistusesse, äh, mitte vene luuresse ja ma ei, nad ei soovi, et neile hiljem langeks sülle äh, purustatud Süüria. Eh, ja nüüd see, mis puudutab eh, pagulaste finantseerimist. Eh, mina olen viis aastat olnud Liibanus, Liibanonis, Liibanoni on vaja kiita, nad on teinud raskes olukorras tohutult palju ära. see olukord oleks sarnane, kui sada miljonit pagulast läheks Ameerika Ühendriikidesse ja peale selle oli neil veel juba eelnev eh, pagulasproom olemas. nüüd, kas lahendus, poliitiline lahendus on endiselt olemas? Te võite muidugi öelda, et härra Mistura, te näete und, et eh, ma ütleksin, et sõjaline olukord muutub keerulisemaks, aga ükski eh, sõjaline lahendus pole usaldusväärne või stabiilne äh, kui ei ole äh, poliitilist lahendust. nii et äh, me peame hakkama kõvasti panustama, võitlema selle nimel, mida oleme öelnud. peame äh, üritama kahte, kakskümmend kaks, viitekümmet nelja jõustuda isegi pärast seda, kui Aleppo on alla andnud, sest viie-kuue aasta jooksul on, jätkub partisanisõda ülesehitust ei toimu ja riigis on endiselt veel väga palju probleeme, nii et äh, see on see aeg, kus Venemaa ja teised võiks öelda härra Assadile, et nüüd on aeg läbirääkimisi hakata pidama ja seda pole nad veel teinud. kui Genfis kokku tullakse, öeldakse, et ärge puutuge, äh, tuleb säilitada äh, rahvusliku ühtsuse Eh, eh, valitsus, mis see siis eh, tähendab, et valite teie põllumajanduse, teie arheoloogiaministriks? ei, meil on vaja kokku panna kaasav valitsus, kas või prooviks. ja nüüd, mis puudutab ühendatud rahu nimel, ühiselt rahu nimel, nimel, seda on tehtud minevikus ühe korra, kuid tegelikult Julgeolekunõukogu on Julgeolekunõukogu ja kui Julgeolekunõukogu võtab, võtab vastu Eh, sellise resolutsiooni nagu kaks tuhat kakssada viiskümmend neli, siis on lootust veel olemas. aga sellest rääkimine, selle väljapakkumine eh, on võimalus survet avaldada ja peame tegema kõik selleks, et Süüria küsimus ei muutuks ainult sekundaarseks küsimuseks. ja mis puudutab Süüria, president Trumpi Süüria poliitikat, siis ma ei saa midagi sinna juurde lisada siis praeguseni on ta selle kohta ainult ühe kommentaari esitanud. peame seda asja äh, tema meeskonnaga arutada, kui see lõpuks kokku pannakse ja teeme kõik selleks, et, et talle aidatakse aru saada sellest, et, et äh, Venemaaga on vaja koos võidelda Daeshi vastu, sest äh, nemad ohustavad kõiki, aga Daeshi võitmisel on vaja poliitiliselt kaasav lahendus vastav, äh, vastasel korral äh, oleme jälle omadega rakas ja seda ei soovi keegi. vaatame, mis sellest edasi saab. ja kas Süüriast tuleb jätkusuutlik äh, liik, riik, nagu te ilmselt teate, olen tegutsenud nii Iraagis kui Afganistanis äh, seda sel ajal, kui seal see, need riigid olid äh, traagilises olukorras ning sellel perioodil räägiti mõlemas kohas, et võib-olla riigi lõhestamine oleks lahendus, kus Iraagis oleks olnud äh, kurdid oleks olnud Põhja-Iraagis, seal on, neil on kaks enklaavi ja keskriigi keskosa kuulub sunnidele ja ülejäänu šiiadele, mis äh, võiks peaaegu mitte olla samas riigis, kui äh, vaatame, kuidas nad omavahel läbi saavad, aga kokkuvõttes äh, kõik leidsid, et parem on jääda samaks riigiks, muidu vallandub, tehakse lahti Bundaru laegas. näiteks Afganistanis Jalalabad või siis lõunapiirkond, kus äh, on rohkem puštusid, seal oleksime võinud kasutada äh, võimalust äh, riik poolitada, kuid afgaanid ise ütlesid selle ei. mina toetaks väga seda Süüria, nagu ka süürlased ise ütlevad nii opositsioonis kui valitsuses, peaks jääma üheks riigiks. see ei tähenda, et administratiivselt või võiks riiki detsentraliseerida. et äh, nad aru saaks selle kohutava konflikti lõpp, äh, lõppedes, et äh, asjad on muutunud, ajad on muutunud. riigi lõhestamine arvatavasti ei toimu ja ei tohikski toimuda. Türgi Türgil on üheksasaja kilomeetrine piir Süüriaga, neil on kaks miljonit pagulast äh, me ei saa kõrvale vaadata sellest, et äh, nad tunnevad suurt huvi selle vastu, mis toimub Süürias ja äh, prioriteetne on praegu kurdi küsimus äh, ning kolm piirkonda ei ühineks piiri ääres. kuid olgem nüüd ausad, arvan, et ilma Türgita ja Türgi-poolse panuseta poliitiliselt oleks väga-väga raske leida Süürile stabiilset lahendust. seega on meil vaja eh, aktiivset koostööd, et kõik esitaks omapoolse panuse, näiteks kakssada viiskümmend tuhat inimest Aleppos, kes eh, on eh, pagulaseks muutumise ohus, kuhu nad siis lähevad mitte lõunasse, nad lähevad äh, põhja poole, Türgi poole ja Türgi soovib, et seda ei juhtuks, nii et äh, peame seda arvesse võtma. ja kas äh, on juba president Trumpi valimis, ametisse valimise tagajärgi tunda olnud ei ole, kuni üheksateistkümnenda jaanuarini on riigijuhiks president Obama ja John Kerry tegeleb veel USA välispoliitikaga ja ma võin seda öelda, sest näen, et ta on väga aktiivne ja arvan, et ta on aktiivne viimase päevani, kui ta suudab vähendada vägivalda ja kuidagi aidata humanitaarabil kohale tulla. pärast seda peame edasi rääkima, kui me teame, milline on Donald Trumpi meeskond ja milline on tema strateegia kokkuleppe osas Venemaaga ja Euroopa Liidu roll, ma ei maininud seda, sest üritasin tegeleda sellega, mida teeb ja ma, mina olen eurooplane, ise ma olen rootslane, mul on Belgia naine, üks tütar elab Itaalias, nii et ma pean, peame toetama ÜRO-d tema tegevuses, te olete seda teinud ja kui nüüd vaadata, millised on äh, prioriteedid, siis esmane on humanitaarabi, sest seal me saame tõesti midagi ära teha. olles kontaktis selle piirkonnaga, äh, seal kuulatakse Euroopa Liitu, eriti kui nad ei tea, mida USA teha kavatseb ja, ja seda on äh, üritanud teha ka proua Mogherini, ta on üritanud äh, aru saada, milline on äh, seisukoht äh, seoses Jüri tulevikuga. ta äh, üritab edasi arendada seda, mida tehakse, mitte seda muuta. mandaat on praegu ÜRO-l, kuid Euroopa Liidul on siiski suur võimalus ülesehituse küsimuses, sest Süürias ja kõikjal kõik vaatavad tähelepanu, ootavad seda hetke, kui sõda lõpeb ja kes ja kuidas hakkab siis Süüriat üles ehitama. kui Euroopa seda võimalust ära kasutab, oma jõudu ära kasutab, siis on olemas ja samuti ka huvi näidata üles, sest äh, Süüriat on odavam üles ehitada kui kümme miljonit äh, pagulast, siis äh, see tähendab, et mõjutusjõud on tohutult suur. võime öelda, vaadake, me Euroopas oleme valmis riiki üles ehitama kui äh, seal riigis luuakse usaldusväärne toimiv, äh, toimiv äh, valitsus, kaasav valitsus, vaadake, kas te olete võimelised seda tegema. ja, ja nüüd veel ÜRO kohta nelikümmend kuus Ehm, aastat olnud äh, kaheksakümmend kaks sõda, ma olen äh, kaotanud kuuskümmend kaks sõpra, kaheksakümmend kaks kaastöötajat, nii et ma olen alati väga pahane, kui keegi ütleb, et ÜRO on kasutu. aitäh. Sorry to cut you short, but as you know, our interpreters are very suur tänu, aga meil on juba äh, tõlgid kaheksateist minutit liga, lisaaega andnud, neliteist kolmkümmend on meie koosolek jätkub ja, ja äh, arengukomisjon kohtub in kaamera äh, kell kolm.